tänu sellest. nüüd lähme hääletuse juurde. nõukogu otsus ajutiste meetmete rahvusvahelise kaitse äh, valdkonnas Itaalia, Kreeka ja Ungari toetamiseks mul on terve rida muudatusettepanekuid. EFTD fraktsioonilt mitmed need muudatusettepanekud äh, siis on resolutsiooni vastased ja te näete äh, õige pea, millised need on. mitmed fraktsioonid ka esitasid äh, siis vastu muudatusettepanekud. muudatusettepanek viis EFTD ja nimeline hääletus, hääletus on alanud, see puudutab siis artikli kaks lõiget üks punkti A. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse, samuti nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud ka see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa D, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksa D nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kümme D, samuti nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üksteist D, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ning muudatusettepanek neli, nimele hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nüüd komisjoni ettepanek, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. viissada viiskümmend kuus häält, kolmsada seitsekümmend poolt, sada kolmkümmend neli vastu, viiskümmend kaks erapooletut. ja äh, nüüd seadusandliku resolutsioon. siin on ainult muudatusettepanek kolm mitme fraktsiooni ühine ettepanek, kes on poolt, palun tõstke käsi. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nüüd punkt kaks ja muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, erapooletud, vastu võetud. seadusandlik resolutsioon, nimele hääletus, hääletus on alanud kas kõik kolleegid on hääletanud? jah, siis on hääletus lõppenud. vastu võetud. daamid ja härrad, kuueteistkümnenda seitsmenda septembri täiskogu